kuude jooksul mõelda ka sellele, kuidas teised poliitikavaldkonnad saavad paremini kaubanduspoliitikat äh, aidata, nii et meil oleks kaubanduspoliitika pluss teised poliitikad veel. suur tänu. nüüd kolleeg Arsenis sotsiaaldemokraatide nimel.